vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kuusteist, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kaheksateist, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kakskümmend üheksa, originaaltekst poolt, vastu,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 vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv viiskümmend kuus, originaaltekst kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa ja kolmas osa nimeliselt, teise osa hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. viide kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viide nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek kaheksa nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt F, originaaltekst neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletame kogu resolutsiooni muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. nüüd äh, läheme edasi kolleeg McAllisteri raporti juurde. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv neli originaaltekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv viis, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud originaaltekst äh, langeb ära. edasi muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv nelikümmend neli, originaaltekst. Äh, nii palutakse kontrollida üle muudatusettepanek kümme, nii et hääletame veel kord elektrooniliselt muudatusettepanekut number kümme, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv nelikümmend neli, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. paragrahv nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi paragrahv viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv seitsekümmend, originaaltekst, kahes osas esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt E, muudatusettepanek üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu äh, resolutsiooni nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd edasi järgmise raporti juurde, ta on Jean raport. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, paragrahv kolm, originaaltekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatused on kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud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 kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst, paragrahv kaksteist, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kahes osas, mõlemad nimeliselt, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa langeb ära, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst, paragrahv kuusteist kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst, paragrahv kakskümmend üks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud. selle kontrollime üle, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, ette äh,, poolt tagasi lükatud, kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst, äh, paragrahv kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. seitse, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. paragrahv kakskümmend kuus, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, äh, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kolmkümmend seitse, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud paragrahv nelikümmend kolm, originaartekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, paragrahv nelikümmend kaheksa, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu. palun veel kord, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kaksteist nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kuuskümmend neli, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kuuskümmend kuus, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, paragrahv kuuskümmend kaheksa, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. paragrahv kuuskümmend üheksa, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. neliteist nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv seitsekümmend kolm, originaaltekst, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. originaaltekst langeb ära edasi muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv sada kuus, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv sada seitse, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja hääletame kogu resolutsiooni muudetud kujul, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsiooni ettepaneku teemal Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus on alanud. see äh,, kuus. kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kolmkümmend seitse, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, originaaltekst, paragrahv seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, paragrahv kaks oli, kaheksa originaaltekst, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolm, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend kuus, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. siis edasi paragrahv üheksa, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, erapooletud, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst, paragrahv kümme, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud seitsekümmend üks, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üheksa nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud seitsekümmend viis nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks kontrollime üle muudatusettepaneku kuuskümmend üheksa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst langeb ära muudatusettepanek viiskümmend kaks, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend neli, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja originaaltekst langeb ära. muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend neli, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kuus, selle kohta on suuline muudatusettepanek. kolleeg Freund, palun. tänan, president ma kannaksin hea meelega ette suulise muudatusettepaneku. Strasbourg tuleks asendada Brüsseliga, seal on enamik Euroopa Liidu institutsioone. me peame saatma kodanikele tugeva signaali, et neid võetakse tõsiselt ning et äh, pärast äh, kodanike foorumeid leiab äh, aset kohtumine Brüsselis, mitte Strasbourgis. hea kolleeg äh, Franz, suur tänu teile ettepaneku eest, kas on äh, kolleege, kes on sellele ettepanekule vastu, meil on vaja nelikümmend kolleegi ja siin on äh, nelikümmend kolleegi püsti tõusnud ja suuline muudatusettepanek ei ole seetõttu lubatav ja me jääme selle juurde, et hääletame muudatusettepanekut seitsekümmend kuus äh, tema algsel kujul, nimeline hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kaheksateist, originaaltekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. Tinusa poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm, nimeline hääletus on alanud. kas äh, kõik on nõus? Äh, on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend viis, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni muudetud kujul. nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ma tänan teid väga tisztelt kollégák kérem csendben hagyják el a termet. Dear colleagues, I ask you to leave the floor and the room. palun, kas te lahkuksite täiskogu saalist ja tehke seda vaikselt, palun. alustame hääletuste selgitusi. nii et äh, head kolleegid. kordan veel kord, palun lahkuge koosolekusaalist vaikselt ja head kolleegid, tõesti, palun lahkuge vaikselt täiskogu saalist. aitäh. arvestades äh, asjaolu, et äh, hääletuse selgituse taotlusi on täna väga palju, lõpetame istungi kell neliteist nelikümmend viis hääletuse selgitused, mida täna anda ei õnnestu, tule, tulevad homme pärast hääletust ja neid on võimalik esitada ka kirjalikult. lugupeetud kolleegid, alustame az első állásfoglalási indtvány az európai zöld megállapodás az első felszólalónk a renew ból. Läheme siis esimese teema juurde, Euroopa roheline kokkulepe. härra Keller, Renew Europe. and he doesn't vote. Uh, uh, president euroopa roheline kokkulepe võimaldab kõikidel liikmesriikidel minna üle madala süsinikusisaldusega majandusele, kuid see on ainult algus. palun ootame veel paar hetke ja siis alustame uuesti, vabandan. ma ei kuule enam iseennast, ütleb kõneleja. a uh, Okay, then I okay, became more quiet. The floor is yours. Teil on sõna. See on Cohen to Glaston Europe president, Euroopa roheline kokkulepe võimaldab kõigil liikmesriikidel minna üle madalikust, madala süsiniku sisaldusega ühiskonnale, kuid see on ainult alguspunkt. hääletasin selle kokkuleppe poolt sest see on hea alus, mille põhjal süsinikust vabastada meie majandused. esiteks on vaja teha kolme asja, kõigepealt kogukondi tuleb toetada selleks, et üleminek madalale süsinikusisaldusele oleks õiglane. teiseks, valitsused peavad rasked otsused võtma praegu. ja kolmandaks tuleb tagada et äh, ettevõtted tegutsevad käsikäes valitsusega. aega on jäänud vähemaks meie planeedi päästmisel. tulekahjud Austraalias peaks äh, meile kõigile siin ruumis hirmu valmistama. minu koduriigis näeme me ebanormaalselt tugevaid torme. eelmisel me peame inimestele andma ka lootust lootust, et me saame lehekülje pöörata, sest vastasel korral inimesed loobuvad. minu soovitus oleks, vaadake kõike äh, Uus-Meremaa peaministri kõnet enne jõule, see andis mulle lootust, et meie liigina suudame päästa planeedi ja tagada selle tuleviku. suur tänu. kolleegid ma paluksin ühest minutist kõneajast kinni pidada. siis me saame kõik ühe minuti ja järgmisena härra Hukk-Renew. see on kõige olulisem tegevus Euroopa Liidu poolt nii ajaloos. Euroopa roheline kokkulepe on vajalik jõupingutus selleks, et pidurdada kliimamuutused ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust päriselt. tegevusraamistik peab olema selline, et selles lepitakse kokku Euroopa rahvusvahelisel tasandil. reostus ei peatu kunagi riigipiiridel, selleks on vaja iga üksikisiku, iga kogukonna jõupingutusi. minu kogu kodulinnas Fabershimis on äh, õhureostus kolm korda suurem lubatust. ja valitsus lubab sellel jätkuda kohalikud kogukonnad ja omavalitsused võtavad vastu oma keskkonnaprojekte, me tahame saada plastikuvabaks linnaks, kui me anname kogukondadele vahendid, siis nad lahendavad ka oma probleemid. Euroopa uus roheline lepe lubab, jubab ära hoida kulusid praegu ja kaitseb meie laste tulevikku. me ei saa jätkuvalt hävitada loodust, saame kasutada uusi tehnoloogiaid selleks, et meie tulevik oleks rohelisem ja puhtam suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, kolleeg Jones. Mrs Jones, the floor is yours. proua Jones, teil on sõna. Thank you. suur aitäh kliima ja keskkonna hädaolukord on üks suuremaid väljakutseid inimkonna ees ning kõik riigid ja osapooled maailmas peavad tegema kõik selleks, et võidelda nende nähtustega. Euroopal on kiiresti vaja uut jätkusuutlikku majandusmudelit, mis sobib äh, tänapäeva, see tähendab, et siin on sotsiaalne ja keskkonnaprogress ühendatud, kus paraneb kõikide heaolu. keegi ega ükski paik ei tohi jääda tähelepanuta, Euroopa roheline kokkulepe Rumeeniast Iirimaani ja Ühendkuningriik geograafilise alana on suur maa-ala, mis vajab ka tähelepanu, kui me tõesti tahame kliimakriisiga hakkama saada. Wales oli esimene riik maailmas, mis kuulutas välja kliimahädaolukorra. tahame teha koostööd naabritega ja peame seda tegema ja tahame seda teha. Euroopa roheline lepe peab kogu Euroopa viima pikaajalise jätkusuutliku arengu ja jõukuse teele Euroopa Liit on globaalne liider kliimategevuse osas ja Euroopa roheline kokkulepe peab tagama, et keskkonna, majandus ja sotsiaalpoliitikad on sellised, et nad tagavad õiglase ülemineku ja viivad meid äh, positiivsete muudatusteni. Wales annab siin oma osa, olgu siis Euroopa Liidu sees või väljaspool. Manuel Bom-. suur tänu, Manuel Bompard on järgmine kõneleja, kuue. Manuel Bompard. head kolleegid, proua president. Euroopa parlament kuulutas mõni aeg tagasi välja keskkonna ja keskkonna hädaolu ja kliima hädaolukorra. nüüd on vaja tegutseda vastavalt sellele hädaolukorrale, mille välja kuulutasime koos. kuid äh, see tekst, mis pandi täna hääletusele, siin on küll väga head kavatsused, siin ei võeta meetmeid, mis oleks olukorra kõrgusel, võtame mõned näited. viiekümne viie protsendiline kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk oli juba eelmisel ametiajal, see on ebapiisav. see peab olema vähemalt kuuskümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kui me tahame kliima soojenemist piirata. siin ei soovita sügavat äh, põllumajandus, ühise põllumajanduspoliitika reformi. samas äh, täna ja täna, tänane tekst ei võimalda üleminekut põllumajanduses. siin ei mõisteta hukka Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat ja vabakaubandusleppeid, nii et lühidalt, see tekst on ebapiisav ja seega paraku ei, ma ei saanud ma selle, ei saa ma selle poolt hääletada, tänan. suur tänu, järgmisena saab sõna Jessica Stergrud. täna on teekonna algus kuid see on see hetk, kus Euroopa saatis oma inimese kuule. nii ütles Ursula von der Leyen. aga äh, kui me tahame kuule maanduda ja saada CO2 neutraalseks, äh, mõistmata, mis on selle tagajärjed, seda ei saa, ei ole tõsiselt võetav, see on populism. investeerimine on üks asi, see tähendab seda, et äh, ei to-, et ei investeerita siis mujale Äh, miljardeid suunata kliimameetmetele ja mitte investeerida näiteks julgeolekusse, tervishoiusüsteemidesse või tehnoloogia arengusse, mis on ometi tulevase majanduskasvu ja heaolu aluseks, on teine asi. CO kahe neutraalsus. Äh, kui ei edendata tuumaenergiat, siis näitab, et tegemist on ideoloogilise protsessiga. Euroopa Liidul on vaja poliitikat, kes võtab vastutuse ja kes seab mõistlikud eesmärgid ja arvestab ka tagajärgedega, seega mina hääletasin vastu. nüüd saab sõna Mikaela Šoidrova. no daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa rohelise kokkuleppe kohta on väga oluline. ma ootasin, et ta oleks ambitsioonikas, aga ka ratsionaalne. paraku on siin rohkem ambitsioone kui ratsionaalsust ja hääletusel jäin erapooletuks. mina keskendusin kahele teemale, põllumajandus kõigepealt. meil on vaja jätkusuutlikku põllumajandust. me peame mõistma, et seda on võimalik saavutada ainult siis, kui me anname stiimulid põllumeestele selleks, et nad täidaksid rohelise leppe nõudeid ja eesmärke, meil on vaja luua uusi võimalusi põllumeestele võitlemaks kliimamuutustega. selles äh, osas on ettepanek vastuvõetav, kuid mis ei ole vastuvõetav, on muudatusettepanek, mis puudutab tuumaenergiat ning siin raportis tunnustatakse ka lähimuspõhimõtet, äh, liikmesriikidele anta, antakse võimalus äh, omaenda energiasegu otsustada, kuid muudatusettepanek, mis tunnustaks tuumaenergiat, on oluline osa võitlusest kliimamuutustega ja seda ei toetatud, sellepärast jään erapooletuks. ja nüüd järgmisena saab sõna kolleeg Joveva. suur tänu rohelise leppe kokkulepe sõnastab Euroopa Parlamendi seisukohad äh, õiglaselt, see on tasakaalustatud, see tagab kliimaneutraalsuse. me tahaks, et kogu planeedil oleks sarnased tingimused. me peame hakkama saama kliimamuutustega ja peame õiglase ülemineku tagama, nii et see oleks teostatav ka majanduslikult. on väga oluline et kodanikuühiskond ja teised osaleksid. meie resolutsioon tagab meile kliimaneutraalsuse ja asetab rõhu Euroopa Liidu äh, peamisele rollile, kutsub ülejäänud maailma koostööd tegema. roheline kokkulepe on igati vajalik. ning äh, see on ka majandusalaselt äh, uus võimalus ning kindlasti ühinevad meiega ka teised selleks, et võidelda kliimamuutustega. härra Boltšak, suur tänu. mina toetasin seda resolutsiooni ettepanekut, sest äh, suund on selgelt õige. Euroopa Liidu jaoks on see suur väljakutse, nagu ka teiste riikide jaoks, kaasa arvatud Tšehhi Vabariigi jaoks, on endiselt piirkondi mis ei ole veel valmis üleminekuks selleks, et saavutada endale seatud eesmärgid. see on suur väljakutse ka selleks, et kaasajastada Euroopa majandust, aga mis minusse puutub, siis mis mulle muret teeb, mõned äh, muudatusettepanekud, mis vastu võeti, ei ole kasulikud. kahju, et me ei toetanud tuumaenergiat. ja kahju ka, et äh, Euroopa Parlament ei taha mõjuga arvestada, need on äh, mõned asjad, mis valmistavad pettumust. ja oleksin pigem soovinud jääda erapooletuks, kuid siiski ma ei tahtnud äh, nii negatiivselt suhtuda, nii et kokkuvõttes hääletasin poolt. peame meeles pidama seda kahju, mis oleme teinud äh, planeedile ja hakata hak,, peame hakkama selle vastu võitlema. järgmisena saab sõnu ETSR-i nimel härra Valmers. I thought it was him. So now we go on to Veron-. Läheme siis edasi. Veronika Pretšonova. Děkuji, paní předsedající. Je... Aitäh. proua president, mina ei hääletanud selle resolutsiooni poolt kuigi ma toetan mitmeid eesmärke suurendada bioloogilist mitmekesisust, kaitsta metsi, kuid mõningates äh, valdkondades on ettepanekud ekstreemsed ja nad ei anna soovitud äh, eesmärke. Nad on äh, liiga suur koorem meie kodanikele. ma tahaksin teada, kas need, kes hääletasid poolt, ka kui nad oma valijatelt küsiksid, kas siis valijad oleksid ka nõus sellega, et energia hind tõuseb, kütte hind tõuseb. kas te ka küsisite oma valijatelt, kas nad on nõus äh, sellega, et kaovad töökohad? mulle tundub, et te ei räägi sellest oma valijatele, te olete hoidnud selle saladuses. ja kui me vaatame, mis toimub mõningates äh, riikides äh, streikide osas näiteks hinnad lihtsalt tõusid pisut, küsime, kuhu see kõik viib? järgmisena saab sõna kolleeg Philips, rohelised üks minut. Euroopa Liit peab kliimakriisiga hakkama tegema just praegu. Euroopa roheline kokkulepe on väga oluline poliitiline vahend selleks, et võidelda ebavõrdsusega Euroopas kõikjal. tänu, et me saaksime üle minna null emissioonidega kontinendile, seepärast ma olen väga uhke selle rolli üle, mida meie rohelised on etendanud. Euroopa Parlament lõpuks ometi räägib vajadusest vabaneda fossiilkütuste toetusest ja tagada, et naised on rohelise leppe keskmes. kuid töö ei ole kindlasti veel lõppenud. rohelistena avaldame edaspidi survet komisjonile selleks, et tõelist rohelist lepet ellu rakendataks, mis kasvab ka sotsiaalkaitse, mis äh, suurendab keskkonnaalaseid ambitsioone ja kokkuvõttes äh, toetab kodanike assambleesid järgmisena saab sõna härra Wallace üheks minutiks. suur tänu, president. siin on mitmeid positiivseid punkte rohelise kokkuleppe resolutsioonis, näiteks äh, hoonete renoveerimise hinda kõige haavatavamad ei pea kandma, mikroplastik, toetus äh, töötajate oskustele, kuid ma ei saanud toetada kogu resolutsiooni, liiga palju punaseid jooni ületati. see õõnestab täielikult äh, võitlust, mis, mis puudutab ebavõrdsust. Mercosur, gaasist räägitakse ülemineku kütusena, mis on hullumeelsus, siin räägitakse uuest ÜPP ettepanekust. ÜPP tegelikult on kahjustanud väga tõsiselt, kulutanud kuuskümmend, kulutada kuuskümmend miljardit toetustele mis tegelikult suurfarme toetavad, pereettevõtted aga hävitatakse äh, ning keskkonnasõbralikud parlament on nüüd soovinud viiskümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend saavutada. aga kus on, kus on mõjuhinnang? Is... suur tänu, järgmisena saab sõna proua Kler-, Klerdali. aitäh meie Euroopa Parlamendis oleme olnud edukamad kui teised majandused maailmas äh, kliimateemade osas, see ei tähenda aga seda, et me oleme, oleme piisavalt head. mina hääletasin resolutsiooni vastu, sest see absoluutselt ei vasta sellele vajadusele, mis meil on, arvestades praeguse kriisi suurust. mõned muudatusettepanekute hääletused näitavad, et me räägime, kuid ei ole valmis tegutsema E, ja tegutsema nende huvide vastu, kes on tegelikult selle taga, e, heitmete taga. E, sada ettevõtet vastutavad seitsmekümne ühe protsendi globaalsete emissioonide eest. asjaolu, et me siin tervitame nüüd õiglase ülemineku fondi, aga kulutame palju rohkem ÜPP programmile, mis toetab halbu keskkonnatavasid, sellega me lihtsalt, me toetame loo-, maagaasi ja me kulutame miljardeid äh, sõjandusele, relvatööstusele, millel on tõsine mõju meie jalajäljele. asjaolu, et me oleme siin, on juba iseenesest äh, solvang ja vastuolu selle hädale, hädaolukorrale. järgmisena Renew härra Lükk. In... suur tänu, räägin saksa keelt. austatud äh, daamid ja härrad me ei ole nõus kõigega, mis tänases resolutsioonis rohelise kokkuleppe kohta sees on, aga me sellegipoolest ei soovinud seda resolutsiooni tagasi lükata. meie otse valitud Euroopa Parlamendi saadikutena peame tegelema kliima ja keskkonnakaitse küsimustega. resolutsioon suhtub kriitiliselt Euroopa sertifikaatidega kauplemise süsteemi, sellega meie aga ei saa päri olla. me saavutame nende sertifikaatidega vahe-eesmärgid, kui meil on äh, CO kahe sertifikaadid, meil äh, peab äh, olema see kaubandus äh, või kauplemine laiendatud ka ähm, elamuehituse valdkonnale, aitäh! suur tänu, sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Uskes. suur tänu, ma hääletasin poolt, äh, sest ähm, meil on tõesti vaja seda resolutsiooni, meil on jälle kriis, äh, sotsiaalse mõõtme puudumine Äh, jätkusuutlikkuse probleemid, selle juurde peame tagasi tulema. me peame tagama, et äh, solidaarsus ja sotsiaalne mõõde on ka piisavalt arvesse võetud, vastasel korral me kaotame inimeste toetuse. ja vastasel korral ainult mõned inimesed äh, peavad rohelise kokkuleppe kulud kandma aga endiselt on veel aeg, aega meil rohelist kokkulepet paremaks muuta. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Hannan. proua Joel Melan, aitäh, proua juhataja soovime teile meelde tuletada, et me oleme väga äh, pühendunud sellele, et võidelda keskkonnakaitse eest, see on tõesti inimese ja elurikkuse jaoks väga oluline, aga meil ei ole võimalik möönda, et, et ähm, kõik äh, peab olema niivõrd äh, piirav ja siduv ja et äh, Euroopa Liidu reeglistikul on niivõrd suur kaal, et see Äh, tuleb siit tekstist väga selgelt välja. meie oleme esitanud alternatiivse resolutsiooni ettepaneku äh, rohelise kokkuleppe kohta, mis on palju mõistlikum, äh, võttes arvesse neid sadu miljardeid eurosid, mida tahetakse kasutusele võtta ning võttes arvesse, et meie toetame sellist pehmet konsensust, et siin väga paljud toetavad sellist pehmet konsensust, mis oleks väga kahjulik terve ühiskonnale ning äh, meie jätsime, jäime erapooletuks, võttes arvesse meie enda nägemust ökoloogiast. suur tänu. viiskümmend aastat tagasi olid ohus mitmesugused loomad äh, nagu lõvid, lõvid on praegugi hädaohus, aga hunte on väga palju, kuigi nad varem olid hädaohus kuigi lõvid elavad äh, rikastes riikides või vaestes riikides, tiigrid elavad keskmise sissetulekuga riikides ja, ja hundid äh, kõrge sissetulekuga riikides. Karl Marx õpetas meile, et loodus on ressurss, mida tuleb ekspluateerida ja me oleme seda teinud äh, ka idablokis. Nõukogude kommunism muutis Baikali äh, järve kanalisatsiooni kaevuks ja nüüd meile räägitakse, et ärge visake sigarette üle laevaparda. kui me räägime bioloogilisest mittekesisusest, loomade äh, ja liikide väljasuremisest, see kõik juhtub sellistes riikides, kes on oma majanduse avanud. kui tahate äh, konservat-, äh, <laughs> kui te tahate loodust säästa, siis toetage konservatiive. Next speaker from ECR, one minute kõnelejal ei ole mikrofoni. selleks, et säästa ressursse, taastada metsi, säilitada vee puhtust, maastikku, kogu see tekst on liiga radikaalne ja seab e-, ebarealistlikud eesmärgid, sellepärast ma ei saanud teda toetada, kuna kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk ei ole realistlik ja need lubadused, mida Euroopa Komisjon eelmisel aastal tegi, ulatuvad väga suurte summadeni üle terve Euroopa Liidu. ja see on tõesti naeruväärne ja naeruväärselt vähe. ja need kaks muudatusettepanekut, mida meie esitasime selleks, et toetada tuumaenergiat, mis võiks ju aidata üleminekuperioodil, aidata neid kes peavad kasutama küttesüsteeme, siis need muudatusettepanekud läbi ei läinud ja sellepärast hääletasin vastu. suur tänu, järgmisena kõneleb ECR-ist härra Tšambarski. daamid ja härrad, mina olin selle rohelise lepingu vastu, sellepärast et see on väga veider dokument, mis on lausa neurootiline ja ka silmakirjalik. kuidas te julgete selle poolt üldse hääletada? arvestades seda, et me mitu kuud tagasi hääletasime selle poolt, et tühjad veoautod saaksid läbi Euroopa sõita. see uus kokkulepe Äh, mõjutab halvasti Ida-Euroopat, samas aga me ei toeta kõige ökoloogilisemat energiavormi, tuumaenergiat. meil on tuul, tuuleenergia ja nii ongi. aga samas kogu taristu, tööstus, see öö, äh, öö, äh, antakse Hiinasse. kõneleja katkestati ja järgmine kõneleja on proua Kill um, I, I strongly... ma toetan tugevasti Euroopa rohelist kokkulepet. see väljakutse on tohutu suur ning meil on tarvis üleüldist regulatsiooni, mitte ainult seda, mida valitsused teevad, vaid väga oluline on ka see, mida meie kodanikena saame teha. kogu see koorem ja kulu ei pea langema nendele, kellel on kõige vähem ressursse või kõige väiksemad sissetulekud. me peame hoolitsema selle eest et populistid ei hakka kasutama ära inimeste hirme seoses selle muudatusega ning ja on ka meie ülesanne hoolitseda selle eest, et inimesed mõistavad, kuivõrd oluline on see jätkuv töö ning kogu meie planeedi kestlikkus. ma olen kindel, et eh, oma tööga EKOn komisjonis olen suutnud ka eest vedada mõningaid neid teemasid, mis puudutavad nii finantssektorit kui ka äh, muid andmeid, nii et mul on väga hea, et ma, meel, et ma teda toetasin. suur tänu. järgmine hääletuste selgitamine puudutab resolutsiooni ettepanekut, mis puudutab väljaastumislepingu siis sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamist ja hälgimist ja esimene kõneleja on härra Kaleher Renewst. Oh, vabandust, ma ei taibanud, et ta on juba lahkunud. ta võttis ka sõna eelmises arutelus. nüüd on Jackie Jones, nagu ka eelmisel, äh, eelmiselgi korral